tere hommikust, kolleegid! meie päevakorra esimene punkt täna on komisjoni avaldus Euroopa Parlamendi valimiste teemal aastal kaks tuhat neliteist ning tahaksin saadikutele meelde tuletada, et selle arutelu ajal meil ei ole vaba mikrofoni vooru ja